Good afternoon, dear colleagues. Uh, good afternoon. tere pärastlõunat, head kolleegid ning tere pärastlõunat ka volinik Vestagerile. loodetavasti kõik kuulavad meid ning äh, testiühendused olid edukad. meil on täna komisjoni teine ametlik kohtumine pärast eilset kohtumist, kus meil oli väga intensiivne mõtete vahetus volinik Bretoniga me võtsime läbi väga palju probleeme, mis äh, mitte ei ole olulisel kohal meie poliitilises tegevuskavas, vaid on osad äh, ka meie murekohtadest parlamendisaadikutena, kui asi puudutab tehisintellekti arendamist ning keskkonda, milles see areneming aset leiab. tänases päevakorras on meil kaks punkti, mõlemale ette nähtud üks tund ning samamoodi nagu eile siis me üritame ajast kinni pidada nii hästi kui võimalik, et sellest äh, päevakavast kinni pidada. esimene päevakorrapunkt on ette nähtud mõtete vahetuseks volinik Vestageriga ning teine on ette nähtud arutuseks OECD-ga. alustuseks äh, küsin teie heakskiitu päevakorrale. kui ma ühtegi kommentaari ei kuule, siis loen päevakorra vastuvõetuks ning jõuame koheselt ka päevakorra esimese punktini, milleks on arvamuste vahetus volinik Vestageriga. räägin kiirelt ka arvamuste vahetuse reeglitest, tuginedes eilsetele õppetundidele siis ma ei luba esitada jätkuküsimusi lihtsalt seetõttu, et meil ei ole võimalik äh, muidu ära kuulata kümmet kõnelejat ja endiselt mahtuda ühe tunni sisse. seega ma palun lahkelt, et äh, koondaksite need küsimused, mida te soovite äh, juhtivalt asepresidendilt küsida kahe minuti jooksul, kaks minutit on ette nähtud igale kõnelejale. ning seejärel on volinik Vestageril kaks minutit aega küsimusele vastamiseks loomulikult äh, alustuseks kuulame ära volinik Vestageri avasõnavõtu, milleks on ette nähtud kümme minutit ning see peaks jätma meile aega ka lõppsõnaks. seega ilma pikema jututa annaksin alustuseks sõna volinik Vestageriga. tervitan teda esimesel äh, siinviibimisel meie erikomisjonis ning Margareeta, teil on keeruline ülesanne luua meile strateegiline suund Euroopa Liidu väga ambitsioonikaks digitaalseks tegevuskavaks selle ametiaja jooksul ning me soovime, et te võtaksite meid kui partnerit sellel väga väljakutseid täis teel. eriti selles osas, mis puudutab neid strateegilisi elemente, millele teie töö keskendub. sest eh, seda puudutab ka meie sisend me tahame täiendada seda, mida teevad teised meie koja komisjonid ning ühendada erinevad punktid. see on meie komisjoni eesmärk ning osa meie tänasest arvamuste vahetusest ongi erinevate teemade sidumine, mis jäävad tehisintellekti laia äh, valdkonna sisse seega pikema jututa, volinik Vestager, teil on sõna. Well, thank you very much uh, for this warm welcome and thank aitäh selle sooja tervituse eest ning aitäh, et olete mind kutsunud. ootan väga koostööd teie erikomisjoniga. tõepoolest suhtun teisse kui partnerisse. ning poliitika tegijatena ma arvan, et me oleme nõus selle osas, kui oluline on tehisintellekt Euroopa Liidule mitte ainult äh, tulevase majandusliku heaolu jaoks, vaid ka selle jaoks, et meie ühiskond saaks õitseda, et kodanikud tunneksid, et nad saavad äh, osa teenustest ning äh, meie ühiskond toimib nii, nagu see peab. tehisintellekt võib olla väga väärtuslik liitlane, kui me soovime lahendada keerulisi probleeme. Ol-, hea näide on loomulikult praegu käimasolev pandeemia. tehisintellekti saab kasutada vaktsiinide otsimisel, sellega saab tuvastada haiguste mustreid äh, meditsiinilistel kujutistel, lisaks on võimalik äh, arvutada välja nakkuste tõenäosust või siis on võimalik seda kasutada hädaolukorras reageerimiseks Äh, kui roboteid kasutatakse äh, väga kõrge riskiga keskkondades, haiglates. loomulikult need eelised äh, ulatuvad palju laiemale alale. hiljutine artikkel ajakirjas Nature leidis, et tehisintellekt võimaldab meil saavutada sada kolmkümmend neli eesmärki kestliku arengu eesmärkide all, sealhulgas aitab see parandada äh, tervishoidu ning äh, haridusele juurdepääsu ja selle kvaliteeti ning see aitab muuta meie linnad rohelisemaks. lisaks võib tehisintellekt äh, kiirendada äh, Euroopa majanduskasvu. McKenzie poolt läbi viidud uuring kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal leidis, et tehisintellekt võib aidata saavutada kuusteist protsenti kõrgema koonde skp aastaks kaks tuhat kolmkümmend või umbes üks koma kaks protsenti täiendavat skp-d aasta kohta. ning see tegelikult päris palju kahe tuhandendatel aastatel äh, IT levik äh, tõi meile kõigest null koma kuus protsenti aastas skp kasvu paljud ettevõtted on ha-, ära kasutamas seda võimalust äh, lõimida tehisintellekt äh, majanduse kõikidesse äh, valdkondadesse. transport, näiteks isesõitvad autod või siis tehisintellekti abil toimivad elektrivõrgud, tehisintellekti vahendid selleks, et ennetada pettuseid. põllumajandusvaldkonnas on võimalik tehisintellekti kasutada selleks, et parandada mulla olukorda, pestitsiidide ja väetiste kaotam-, kasutamist. potentsiaali on palju. ning oluline on mitte ainult seda meeles pidada, vaid ka selle pinnalt tegutseda. meil on vaja piisavalt vahendeid, me peame looma projekte äh, valdkondades, kus me näeme, et on teadustööd ja arenguvõimalust ning tahet äh, midagi teha sest loomulikult eh, meie poliitikat ja tegijatena ja eh, õigusloojatena peame arutama ka kulude küsimust. mündil on kaks poolt, on ideed ja on kulud mitte ainult inimesed ja ettevõtted ei pruugi kogeda negatiivset mõju, vaid äh, negatiivselt võib see mõjuda ka planeedile endale, seda süsiniku jalajälje tõttu. Äh, süvaõppe või siis äh, tehisintellekti mudelite, nende mudelite koolitamine võivad mõjuda negatiivselt. ühes uuringus leiti, et ähm, ähm süvaõppemudeli välja õpetamine auto jaoks võib äh, olla viis korda rohkem, viis korda hullem planeedile kui äh, auto heitkogused terve auto kasutusaja jooksul. seetõttu on meil vaja rohkem taastuvenergia allikaid. me peame kasutama servtöötlust, äh, väikeste andmete masinõppetehnikaid ning me peame liikume edasi sellest mõtteviisist, et suurandmed on ainus viis edasiliikumiseks meil on mõned väga tihedalt äh, omavahel seotud algatused, mis on sellega seotud. meil on Euroopa Liidu andmestrateegia, selle eesmärk on luua tõeline ühtne turg andmete jaoks. meil on tehisintellekti valge raamat, mille eesmärk on luua äh, tipptasemel äh, ökosüsteem ning usaldusväärne ökosüsteem need kaks toimivad kindlasti koos väga hästi, aga loomulikult on vaja luua teatav tasakaal eesmärk on loomulikult tagada, et me arendame välja ning kasutame inimkeskse tehisintellekti. tehisintellekti, mille tugisambaks on Euroopa väärtused. mõne sõnaga ka tipptaseme ökosüsteemist. see on juba lisatud Euroopa Liidu koordineeritud tehisintellekti tegevuskavasse ning see peaks parandama meie teadustöö suutlikkust tipptaseme keskuste näol ning see loob seose ettevõtetega, kes peaksid saama kasu suurenenud investeeringutest. me soovime aastas äh, enam kui kakskümmend miljardit eurot investeerida järgmise aastakümne jooksul ning suunata toetusega äh, digitaalse innovatsiooni keskustele. meil on vaja oskusi äh, uuendada ning luua ka vajalik taristu selleks, et äh, parandada koostalitusvõimet olulisel määral, et parandada ühendavust. meil on vaja investeerida superarvutitesse ning luua vajalikud testimisrajatised. loomulikult andmete küsimus on äh, väga tugevalt sellega seotud, ma tean, et teil oli väga intensiivne arutelu minu kolleeg Thierry Bretoniga, kus te keskendusite tugevalt andmete küsimusele. aga teiseks on meil usaldusväärne ökosüsteem. seda potentsiaali ei ole võimalik ära kasutada, kui me tehnoloogiat ei usalda. mitte ükski ettevõte ei võta asja kasutusele, kui nende meelest on vastutusriskid, õiguslik ebakindlus või puudub piisav kontroll selle üle, sest nad leiavad, et tehnoloogia on etteaimamatu või siis esineb äh, kurikuulus musta kasti probleem ning seetõttu olemegi loonud äh, usaldusväärse ökosüsteemi kontseptsiooni, meil on selged etteaimatavad eeskirjad tehisintellekti kasutamiseks, tehisintellekti kasutamiseks, millega kaasneb suur risk ohustada äh, põhiõigusi, ohutust aga samal ajal me peame loomulikult võimaldama piiriülest innovatsiooni meie ühtsel turul. nagu te teate, me viisime läbi äh, konsultatsiooni valge raamatu raames, me saime tuhat kakssada äh, arvamust sellega seoses ning me täname ka Euroopa Parlamenti omaalgatuslike tehisintellekti teemaliste raportite eest ning Te võite kindlad olla, et neid soovitusi me ka tugevalt kaalume, kui me koostame oma õigusakti ettepaneku järgmise aasta alguses. aga loomulikult kõiki probleeme ei ole võimalik lahendada ainult õigusaktide abil. meil on vaja ka pikaajalist visiooni aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja sellele järgnevaks ajaks ning minu meelest seetõttu on teie erikomisjoni pädevus äh, just eriti oluline, et luua pikaajalisi eesmärke ning äh, luua erinevaid valdkondlikke Euroopa Liidu poliitikaid, mis äh, tuleks samal ajal vastu võtta. ma ootan suure huviga meie koostööd ning ma olen kindel, et koos saame anda väga väärtusliku panuse ühiskondade arendamisse mitte ainult indeksite abil, mõõtes seda, mida me oleme saavutanud, vaid seades eesmärke selleks, mida me soovime saavutada, kuhu me soovime jõuda. ma ootan väga meie mõttevahetust ning aitäh selle võimaluse eest uh,. Exactly. suur aitäh, juhtiv asepresident. Te olete seadnud väga hea aluse meie tänaseks vestluseks. alustame kõigepealt siis koordinaatoritega, tuletan meelde reegleid, teil on kaks minutit küsimuse esitamiseks ning seejärel volinik saab kaks minutit vastamiseks. meil on kümme inimest, kes soovivad küsimusi esitada ning me peame seda tegema ettenähtud aja jooksul. alustuseks Rahvapartei Eva Mendel on Rahvapartei koordinaator ning teil on sõna. Good afternoon, executive vice president. suur tänu hea meel, et olete tulnud täna meie komisjonile no,, lugupeetud ka Euroopa Komisjoni täidesaatev asepresident, aeg on napp, seetõttu lähen kohe asja juurde. valges raamatus äh, rääkisite suurepäraselt ja palju sellest äh, tipptaseme ja usalduse ökosüsteemist. meie fraktsioonis usume me sellesse usaldusväärsuse süsteemi tehisintellektiga seoses. just see peaks olema see, mis on Euroopa eripäraks võrreldes teise maailmaga ülejäänud maailmaga. võttes arvesse seda, et Euroopa majandusruum kahaneb ähm, ja majanduse olukord ei ole kiita, iseäranis nüüd pandeemia ajal ning ähm, ülikoolides, eraettevõtetes on eelarvevahendid napid kas seda kõike arvesse võttes olete ümber hinnanud selle, kuidas täpselt tagada see, et äh, innovatsiooni ja teadmiste ühendamine aitab ühiskonna arengule kaasa ning kuidas te selles kontekstis kavatsete seda tipptaseme süsteemi üles ehitada? Margareete, palun. Um, thank you very much. suur tänu selle küsimuse eest praegusel hetkel on um, üsna keeruline hinnata pandeemia tegelikke mõjusid. praegusel hetkel me arvame endiselt, et meie majanduslik reaktsioon pandeemiale, toetus majandusele koha peal on olnud väga suureks abiks Euroopa Keskpank on väga aktiivselt tegutsenud, see, äh, et me saime järgmise põlvkonna Euroopa Liidu üle otsused langetatud kiiresti ning parlament äh, ning äh, nõukogu peavad läbirääkimisi pikaajalise eelarveraamistiku ning vastupidamise ning majanduse taastamise vahendite üle. juba see iseenesest annab palju kindlustunnet meie majandusele teadmist, et meil on investeerimisvahendid olemas. ja et meil on päris palju vahendeid, mida suunata ja palju neid, kes otsivad äh, investeerimisvõimalusi, kui te vaatate börsi liikumisi, siis äh, näete, et väga palju kapitali liigub. ja see äh, annab, see on ka stiimuliks kui me omalt poolt toetame avaliku toetuse vahenditega, saame, peame me ka erainvestoreid ligi meelitada, ainult sellisel juhul õnnestub meil kakskümmend miljardit aastas investeerida tehisintellekti. me kindlasti ei peaks sellest eesmärgist loobuma, vaid otse vastupidi, seda suurendama, kui me tahame, et Euroopa jääks liidri rolli tehisintellekti usaldusväärse usaldusväärse tehisintellekti võimaldamise osas, siis tuleb seda teha. suur tänu ja järgmisena Ilmar Garcia del Blanco. No sé, con, con lo de la mascarilla y todo lo demás, eh, y me voy perdiendo de las cosas que tengo üsnagi segadust tekitav on kogu selle maski, maskindusega aru saada, kes mida räägib ja kui millal peab rääkima. suur tänu kõigepealt, proua Vesteer, et liitusite meiega täna ja suur tänu ka teile selle avalduse eest, mida tegite meie hiljutisel plenaaristungil seoses tehisintellektiga. Euroopa Parlament on töötanud selle kallal juba mõnda aega. parlament on teid alati toetanud ja ka toetame tulevikus erinevate tehisintellekti küsimustes hiljem muidugi on vaja täpsemalt rääkida uue normatiivi detailidest, kuid see aitab kindlasti kodanike julgeoleku, turvalisuse tunnet parandada. eile vestlesime volinik Bretoniga, kes rääkis eh, meile andmekaitsest, andmete juhtimisest ning ma tahaksin teie käest küsida, kas te arvate, et kõik need normatiivid peaksid olema osa meie digitaalstrateegiast, andmed, algoritmid, samuti tarkvara. kas need peaksid olema äh, lahutamatu osa miinimumnõuetest äh, ka näiteks eetikaküsimustes, mida peaks komisjoni arvates tegema et kodanikud osaleksid suuremal määral tehisintellekti demokraatlikus arengus, aitäh! Well, thanks a lot. suur tänu selle küsimuse eest. üks asjaolusid, mida oleme õppinud avaliku konsulteerimise kogemusest, oli see, et tuntakse suurt muret ja ebakindlust äh, selle kahepoolse lähenemise pärast, kus me lõime lahku sektorid, mõned sektorid ja mõned kasutusotstarbed oma õigusloomelises tegevuses me võtsime seda arvesse ning otsustasime, et võib-olla me peaksime keskenduma ainult kasutus, kasutusmõõtmele näiteks värbamise äh, tehnoloogia, ükskõik kas äh, värvatakse inimesi töökohtadele poodides, supermarketites, koolides või äh, Euroopa institutsioonides, igal juhul tahetakse vältida diskrimineerimist. näiteks kui tekib kasutamisotstarbega seoses diskrimineerimise risk, siis tegelemegi selle riskiga ja selle kontekstiga siis äh, peame kandma ka hoolt selle eest, et on terve rida neid rakendusi, kus äh, me saame natukene pealiskaudsemalt läheneda asjale, mänguasjad, masinad ja nii edasi, erinevad äh, tooted nende puhul saame äh, tehisintellekti nende toodete endaga seoses äh, vastu võetud äh, raamistikku integreerida, et neid oleks siiski turvaline kasutada. kui ei ole riski, siis ei pea reguleerima, kui risk on väga väike, siis peaksime reguleerima väga vähe ainult siis, kui midagi põhimõttelise tähtsusega on mängus, siis me, me peame nõudma andmetega seotud aruandluskohustust äh, ja nii edasi ja nii edasi äh, et inimesed tunneksid ennast turvaliselt, teaksid, mida algoritmid teevad. vastasel korral ei ole võimalik sellist usaldusega seotud äh, usaldusepõhist süsteemi luua mis puudutab kodanike kaasamist, siis äh, andmete võimaldamine, andmete kontrollimine on tähtsad äh, elemendid. ja väga hea oleks, kui me saame tõesti kasut-, äh, väga hea on ju tegelikult, kui me saame kasutada tehnoloogia võimalusi. ei pea olema mingisugune eraldi eliitklass meie te tehnoloogia arendajatest ja siis eraldi äh, nii-öelda rahvas, vaid ma arvan, et äh, me saame seda kõike ühendada. suur tänu ja äh, Renew koordinaator proua Svenja Hahn, palun. Thank you very much, Dragos and uh, thank you. suur tänu, Dragos ja suur tänu, lugupeetud volinik Vesteer. aitäh, et liitusite meie komisjoniga meie esimestel kuulamise nädalal. olen nõus mitmete avaldustega teie ettekandest ja minu fraktsiooni Renew Europe jaoks on äärmiselt oluline, et me reguleeriksime tehisintellekti, teeksime seda mittebürokraatlikult, toetades uuendustegevust, samal ajal austades Euroopa väärtusi ning õigusi. minu kui liberaali jaoks on äärmiselt oluline tagada põhiõigused, nagu ka andmekaitse üle kogu Euroopa. olen kõikehõlmava kodanike jälgimise vastu, ükskõik kas tavakontekstis või ka internetikontekstis ja ma tahaksin küsida, kuidas kavatseb Euroopa Komisjon kanda hoolt selle eest, et tehisintellektisüsteemide kasutamine valitsuste poolt ning ametivõimude poolt ei tooks kaasa selle kuritarvitamist ja kuidas piiratakse jälgimise kasutamist näotuvastustarkvara abil ja avalikus ruumis näiteks ja kuidas hoida ära seda, et Euroopa ettevõtted müüvad tehisintellekti rakendusi isiku tuvastamisega seoses autoritaarsetele riikidele nagu Hiina näiteks. suur tänu, Svenja! proua Linik, suur tänu! jah, need on üsnagi konkreetsed teemad, millega tuleb tõesti tegeleda. kellegi mikrofon on vist veel sisse lülitatud mm. -hmm kahese kasutuse eeskirju ajakohastatakse praegu just nimelt selle riskiga tegelemiseks, nimelt selle riskiga, et tehnoloogiat müüakse edasi ja siis hakatakse seda kasutama otstarbel, mida meie ei, heaks ei kiida ja seda me tahame ära hoida iga hinna eest. juba praegusel hetkel andmekaitse üldmäärus ütleb, et me saame kasutada, et saab kasutada näotuvastust avalikus ruumis või biomeetrilist tuvastamist ainult siis, kui see on vajalik, proportsionaalne ning õigusraamistik sellega seoses on paigas. kõige selle eesmärgiks on piirata selle tehnoloogia kasutamist ainult nende juhtumitega, kus äh, see kasutus on tõesti legitiimne. me ei taha mitte mingil moel toetada või edendada jälgimist, tehnoloogia kasutamist üldiselt. olen teadlik sellest ning mõistan teataval määral neid, kes ütlevad, et selle eesmärgiks on turvalisem ühiskond, aga, aga sellegipoolest see kuidagi mõjutab meid, kui me teame, et keegi potentsiaalselt vaatab meid kogu aeg, jälgib meid kogu aeg. ma arvan, et väga oluline on, et me jääme kindlaks sellele, milles oleme kokku leppinud et äh, juurdepääs sellistele võimalustele on piiratud ning reguleeritud äh, õigusraamistiku kaudu liikmesriikides äh, ning piirdutakse ainult proportsionaalsete ning vajalike juhtumitega. sellepärast, et see on ju üks osa eurooplaseks olemisest võrreldes mõningate riikidega, kus on selliseid näiteid näotuvastustehnoloogia kasutamisest äh, üldiseks äh, jälgimistegevuseks kogu rahva üle. aitäh! ja nüüd IDE fraktsioon ning äh, Jordan Bardella. Merci, monsieur le président, madame euh, la commissaire, merci. suur aitäh teile selle arutelu eest, lugesin suure huviga äh, komisjoni valget raamatut eh, tehisintellekti kohta, seal oli huvitavaid arutelusid näiteks eh, reguleerimise osas, kuid investeerimise ja hariduse osas oli vajakajäämisi. nagu te teate, eh, võib-olla mida ütles üks Itaalia tööandjate esindaja, nad ütlesid, et hiinlased loevad tehnoloogiat, ameeriklased kopeerivad ja eurooplased reguleerivad kui me räägime nüüd äh, kui kogu Euroopa majandusruumist, äh, on äh, selge, et väga suurt tööpõld on meie ees, kahekümne miljardi eest tehakse investeeringuid erasektori poolt, see on kogu Euroopa Amazoni teadus ja invest-, <clears throat> teadusuuringute ähm, maht idee ja TI ei ole mitte ainult äh, robotite äh, küsimus, see äh, võimaldab anda inimesele nii-öelda jumala võimed ehk siis luua elu ning kui ja võib-olla ka luua elu ja võib-olla ka luua surma, kui me usume Google'i Äh, omaniku fantaasiaid ning äh, loomulikult on siin tohutu palju eetilisi hariduslikke, äh, moraalseid küsimusi ja minu jaoks on, pole need küsimused sugugi kõrvalised, sest peaksime mõtlema selle peale, kuidas neli null tehnoloogiaid kasutatakse praeguse üleilmastuse raames ähm, ei tohi unustada ka seda, kui paljud ettevõtted lahkuvad Euroopast. kas oleks võimalik teada, milline on voliniku strateegia selles valdkonnas? teine küsimus puudutab haridust, sest äh, praegu võib tekkida väga suuri eba, suurt ebavõrdsust äh, nende vahel, kes äh, tehisintellekti suudavad kasutada ja nendega vahel, kes ei suuda. kas selle peale on Euroopa Komisjonis juba mõeldud uh,? Executive Vice President, please palun, komisjoni asepresident. suur tänu. jällegi üks mikrofon on avatud, mul on tunne, aga nüüd lülitasid selle välja, aitäh. ma arvan, et äh, need ei ole tegelikult äh, kui väga paljud inimesed teeksid ühte ja sama asja ühel ajal ning tohutu äh, kiirusega, siis on see äh, võimalik äh, leping, äh, kus sada viga pandi sinna sisse ja siis kümnel juristil, kümnel superjuristil ja küm- ja tehisintellektil palut-, vahenditel paluti need vead üles leida. algajad juristid leidsid terve rea viga, vigasid, aga mitte paari tunni jooksul kogenud juristid leidsid väga palju neid vigusid ning tehisintel-, vigu ning tehisintellekt leidis praktiliselt kümne minuti jooksul kõik vead üles. ja tegelikult ähm, inimlikult ei ole võimalik äh, ekspertteadmisi lühikese aja jooksul üüratult äh, teha aga äh, tehisintellekt peab olema inimeste põhine, inimesed peavad vastutama selle eest, mida me teeme. ja seetõttu on üsna ilmselge, et me peame ennast harima, peame võimaldama oma oskusi parandada, ümber õppida erinevatel põlvkondadel, mitte keskendudes ainult noortele, vaid kõikidele põlvkondadele. digitaalse hariduse tegevuskavas oli meie eesmärgiks pakkuda sellist samasugust tsert-, sertifikaati nagu keeleoskuse kohta, mis näitaks, millisel tasemel me oleme tehnoloogia arenguga sammu pidades. haridus on väga oluline. tehisintellektiga seoses ja üldisemalt ka. sadu tuhandeid täitmata ametikohti on äh, just nimelt selles valdkonnas ka praegu saadaval. ja olen teiega täiesti päri, meil on vaja palju rohkem investeeringuid, kakskümmend miljardit aastas ei, äh, on ainult eesmärk meie jaoks, meil ei ole praegu olukord nii roosiline. ja loomulikult me peame kasutama ära piiratud avalikke vahendeid äh, selleks, et optimaalselt kaasata erainvestoreid ma arvan, et me ei peaks jääma loorberitele puhkama ning piirduma tehnoloogia reguleerimisega. väga raske on reguleerida midagi, mida sa ise ei tooda, mida sa ei mõista põhjani, kus sa ise ei ole selle reguleerimistegevuse sihtrühmaks. seetõttu on väga oluline arendada ka Euroopas tehisintellektu konflikti tehnoloogiat. meil on oma tööstuskultuur Euroopas, me oleme heal positsioonil, meil on äh, oma äh, ärimaailma tegijad, insenerid, äh, kellel on kogemusi, meil on kogemusi uuendustegevusega, on oma potentsiaal selles valdkonnas, seda tuleb ära kasutada juba praegu. digitaliseerimise järgmine laine on just nimelt, liigub samas suunas. jah, praegu ei saa olla liiga äh, praegusel ajal ei saa olla liiga optimistlik, aga kui me tahame ja suudame koostööd teha, siis ma arvan, et on võimalik ka nendes valdkondades väga palju saavutada uh,. suur tänu, uh, rohelised ja Sergei Lagotinski, palun. suur tänu, lugupeetud uh, juhataja, suur tänu ka lugupeetud volinik, ma arvan, et meie ei näe asju nii süngelt äh, ja maailma lõpu, ei ennusta maailma lõppu ette, nii nagu meie ID fraktsioonist pärit kolleegid, aga muidugi muret tunneme ka meiegi. jagaksin teiega oma muret ja küsiksin kolme valdkonna kohta vabadused, riskid ja monopolide vastane poliitika. mis puudutab kodanikuvabadusi, anonüümsuse küsimus. me oleme kuulnud, et on tehtud ettepanekuid äh, sotsiaalvõrgustikes anonüümsus kaotada. ja ähm, milliseid lävendeid rakendab Euroopa Komisjon selles valdkonnas, milliseid lävendeid komi Euroopa Komisjon sooviks äh, näha, rääkides äh, anonüümsuse kaotamisest ja kas sellises küsimuses on võimalik langetada otsus Euroopa õiguse kaudu Šremsi kogemustest lähtuvalt. teine küsimus näotuvastus. näotuvastusest räägitakse ikka ja jälle, kas teie toetate endiselt moratooriumi, ajutist moratooriumi näotuvastuse valdkonnas, mis meil Euroopa Liidus on, ning äh, millised on tingimused teie seisukohast selle moratooriumi lõpetamiseks? riskid. Äh, kahene Äh, kõrge riski või, riski või üldise riski lähenemine või soovite äh, eristatud riskipõhist lähenemist, nagu mõned Saksa anal-, analüütikud on välja pakkunud. siis äh, monopolid, eriti andmemonopol, ootame teilt uusi ettepanekuid. kuidas kavatsete tegeleda selle asjaoluga, et meil ei peaks olema mitte ainult siseturg, vaid, ja ühtne turg, vaid ka õiglane turg, nii et oleks mõeldud ka väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. milliseid vahendeid kavatsete kasutada selleks, et seda tagada? aitäh! suur tänu, härra Lagonitski, palun! suur tänu! mis puudutab vabadusi, siis ähm, võib-olla vaataksin asju natuke teise nurga alt. võib-olla on veel olulisem, et me saaksime ennast tuvastada. kui me tahame usaldust luua, siis inimesed peavad teadma, kellega neil on tegemist. kui mina ütlen, kes mina olen, sina ütled, kes sina oled, siis me teame, et me mõlemad oleme päriselt olemas. ja see on tegelikult veel olulisem, kui öelda, et mitte keegi ei saa enam anonüümne olla. Need, kes tahavad enda isikut tuvastada, oma isiku välja öelda, saavad seda teha ja nad saavad teha seda äh, Äh, nii, et nende identiteedil oleks samasugune kvaliteet nagu passil. riik annab teile äh, identiteedi, mida saab kasutada riigisiseselt, aga ka Euroopa tasandil. see on kõige olulisem. ja mis puudutab äh, äripoolt, siis ma arvan, et väga oluline on, et platvormid tunneksid oma kliente. vastasel korral tekivad meil probleemid ettevõtted, kes ähm, müüvad mänguasju, mis on ohtlikud, äh, võib-olla pannakse kinni, aga needsamad mänguasjad ilmuvad viie minuti pärast uuesti või ettevõtted ilmuvad uuesti e turule. seda me ei saa ära hoida, kui me ei, jääme anonüümsuse juurde. siis teie teine küsimus, mis puudutas moratooriumit näotuvastuse valdkonnas, tegelikult jah, de facto meil praegu see on niiviisi, sellepärast et andmekaitse üldpõhimõtted ja vajadus liikmesriikide tasandi reguleerimise vastu on selle tinginud loomulikult näotuvastust kasutatakse palju piirikontrollis, kasutatakse seda laadi tehnoloogiat, aga kui asi puudutab avalikus ruumis näotuvastuse kasutamist, siis on see tõesti nii, aga ma arvan, et me peame jääma selle juurde kindlaks, et näotuvastus on piiratud eesmärkidel, vastasel korral me muudame avalikku ruumi ja see ei ole enam nii avalik. tegemist on siis jälgitava ruumiga hoopis ja mis puudutab seda binaarsuse elementi, kahepoolsuse elementi, siis jah meil võib olla järkjärguline süsteem, aga meil peab olema ka tuvastatav õigusraamistik ja loomulikult hallid alad jäävad alati alles, ähmased piirkonnad, kus äh, võib tekkida suurem risk meie väärtusi õõnestada. alati on äh, riskantsete valdkondade, mitteriskantsete valdkondade vahel nii-öelda ähmane hall ala, üleminekuala. meie ülesandeks on luua teostatav süsteem, mis pakub õiguskindlust nendele ettevõtetele, kes selles valdkonnas tegutsevad. ja ma arvan, et me peame mingil moel oma kategooriad paika panema, vastasel korral ei äh, suuda me seda kuidagi hallata ja meie süsteem muutub üüratuks bürokraatiamasinaks, äh, mida keegi ei suuda enam kontrollida ega hallata. me peame ja mis puudutab õiglast juurdepääsu turule, teie viimane küsimus, äh, siis äh, me püüame praegusel hetkel mõelda, kuidas äh, pakkuda juurdepääsu nii-öelda delikaatsetele avalikele andmetele. nii, kui see otsus langetatakse, et juurdepääs tagatakse, et väikestel ettevõtetel on ähm, soodus võimalus nendele andmetele ligi pääseda, nendele me ei tea täpselt, kuidas see kujuneb, väikestel ettevõtetel on äh, raskemad tingimused, neil ei ole samasuguseid võimalusi, äh, sama pors-, sama personali, aga, aga nende uuenduspotentsiaal ning mõtted äh, andmete kasutamise võimaluste kohta võivad olla isegi paremad kui ähm, suurematel ettevõtetel. me peame mõtlema kõigepealt väiksematele ettevõtetele kärpima bürokraatiat ning tagama juurdepääsu, mõtlema, kuidas tagada juurdepääsu nendele üüratutele varadele, äh, milleks on meie andmed. aga lõplikke lahendusi meil paraku praegu veel ei ole. Moving on to ECR uh,, äh, the coordinator for ECR-i nimel saab sõna Adam Viiland I support the commission's toetan äh, komisjoni plaane lihtsustada VKE-de ja idufirmade ligipääsu baasidele. loomulikult on vaja paremat äh, raamistikku, kuid äh, samas liigne administratiivne koorem on raske taluda ta VKE-de jaoks ning äh, me peaksime üritama toetada neid ettevõtteid innovatsioonikulude katmisel. mida kavatseb Euroopa Komisjon teha, et äh, toetada VKE-sid, väikeettevõtteid äh, tehisintellekti arendamisel ning kuidas kavatsete riski hindamist üle vaadata ja kuidas seda rakendada igapäevastes tegevustes? kas arvate, et peaksime hoiduma liigsest reguleerimisest, et lihtsalt ettevaatusest edasisi arenguid mitte takistada ning eh, kas see aitaks ka kuidagi riske maandada? aitäh, Aavam! Margareete, palun! suur aitäh! me arutame eh, praegusel hetkel, kuidas eh, neid reguleerimisküsimusi lahendada. ma olen praegu ootaval eh, seisukohal, peaksime testima, kuidas see toimub päriselus. ma sügavalt respekteerin parlamenti ja nõukogu kaasõigusloojatena ning peaksime arvutama teiega, kuidas see peaks toimima koha peal, just koha peal ko näevad kodanikud, kuidas, kuidas tegelikult see asi toimima peaks. teine küsimus, mis puudutab eh, riski haldamist igapäevaselt. Eh, me arutame seda üldiselt praegu nagu te teate, meil on tulnud tagasisidet, et, et äh, inimesed äh, ei ole väga rahul olnud sellega. Äh, ehk siis teatud valdkonnad on hinnatud riskantsemateks kui teised ning oleme öelnud, et soovime ühesõnaga Eh, kui eh, leiame, et kui riskimäär on eh, teatud piirini jõudnud, siis tuleb ette võtta seda või teist, kuidas selgitada, kuidas see algoritm tööle hakkab, kuidas seda analüüsis kasutada. Mm. see on oluline näiteks tervishoiu küsimustes või näiteks äh, tööle võtmise küsimuses eh, ning eh, sellest me praegu räägimegi, eh, kuidas sellega tegeleda, kuidas seda siis ka võimalik üle vaadata. ning kuidas võimaliku riski puhul seda kõige paremini hinnata Äh, õiguskindlus on samuti äärmiselt oluline, mis äh, on üks äh, suuremaid võimalusi äripotentsiaali suurendamiseks, et ettevõtted teaks, et siit, et siit on niiviisi võimalik edasi minna. ja loodetavasti on meil võimalik sellega ka edasi tööd teha, aitäh. kuue nimel saab sõna Sandra Pereira. suur aitäh proua volinik. Eh, tegemist eh, on siiski instrumentidega, mis suurendavad ebavõrdsust. eelkõige väikeettevõtete jaoks, mis eh, praeguses konkurentsi, praeguses karmis konkurentsis suurettevõtetega äh, on praegu turule jõudnud. tegemist on tasakaalustamatusega ning äh, ühed äh, võida, saab, teenivad kasumit ja teised võitlevad ellu jäämise eest. ma ei ole kindel, et te saada, saate meil, mulle praegu konkreetset vastust anda, aga ma igatahes sooviks, et meie väikeettevõtteid toetataks ligipääsul tehisintellektile ning et ei eelistataks hargmaiseid ettevõtteid, eh, sest nendega konkureerimine oleks ebavõrdne. väga palju on räägitud eh, tehnoloogilisest arengust, samuti digitaaltehnoloogiast, neli null tehnoloogiast, kuid eh, rünnatakse aina rohkem tööpäeva kestvust, lepinguid, samuti ka avalikku teenust Äh, ning peaks mõtlema ka selle peale, kuidas see kõik mõjutab äh, töötajate igapäevast elu, kuidas äh, töö edasi areneb, kuidas on võimalik seda edasi arendada, arvestades uusi tehnoloogiaid. küsimus oleks järgmine. kas ta võiks mulle öelda, milline on komisjoni suhtumine tehnoloogiate mõjus eh, eh, eh, uutesse tehnoloogiatesse ja selle mõjus töötajate õigusele, aitäh. Uh, that's a, that's a very tricky question. see on väga keeruline küsimus põhimõtteliselt äh, see mõjutab loomulikult töötajate õigusi. ning äh, mõjud äh, on selged, tööandjad vaatavad näiteks, milliseid andmeid loovad töötajad päeva jooksul ehk siis ainult tööga seotud digitaalvaldkondades näiteks äh, tööle asumise juures, kas äh, oleks tööandjal õigus tutvuda sotsiaalmeedia profiilidega, kas äh, näha, kas tegemist on suure pidutsejaga näiteks. ehk siis on oluline, et äh, need aspektid ühiskonna digitaliseerimisest võetakse arvesse ametiühingute ja tööandjate ja töövõtjate poolt see on selge näide sellest, et võitlus heade töötingimuste eest praeguses kontekstis ei ole veel lõppenud. ehk siis äh, rohkem on veel vaja ära teha. oluline on öelda, et see ei ole mitte ainult poliitiline küsimus. me peame töötama nii, et äh, toimuks arutelu, detsentraliseeritud arutelud liikmesriikide <laughs> ja ametiühingutes. et äh, näiteks, äh, et saaks kontrollida, et ei oleks mingisugust eelarvamust tehnoloogia juures, mille, mida kasutatakse töölevõtmise juures ning et äh, oleks võimalik sealjuures osaleda ka sobivas ametiühingus, kui soov selleks on. ehk siis meil on mitmesuguseid äh, ootamatuid arenguid, mis meil ees seisavad. ning teine küsimus, mis on seotud tehisintellektiga ja see on see, et üritame praegusel hetkel äh, teha midagi selleks, et need platvormitöötajad ja de facto töötajad, kui nad organiseeruvad, et neid äh, ei ähm, äh, takistataks selle juures, sest loomulikult me sooviksime äh, inimestele anda võimalust organiseeruda, et nad oma õiguste eest saaks seista. ning keeruline on sealjuures see, et me ei äh, soovi, me ei soovi, äh, et äh, äh, näiteks liberaalsete et, et, et need näiteks vabakutselised eh, töötajad või eh, juristid või hambaarstid hakkaks ametiühinguid looma ja, ja hindu tõstma selle läbi. kuid äh, loomulikult me soovime ikkagi täiesti säilitada õiget vajalikku kaitset töötajate jaoks. me oleme ajakavast pisut maas, nii et ma paluksin, et kolleegid üritaks küsimusi võimalikult kokku suruda Pilar del Castillo Rahvapartei nimel. palun vajutage, proua Del Castillo, palun vajutage mikrofon sisse see on tõesti väga keeruline küsimus, võttes arvesse, et tegemist on väga eripalgeliste teenuste ja toodetega. ei maksa arvata, et üks lahendus sobib kõigile. paljudel põhjustel minu arvates tulevased seadused, mis on seotud tehisintellektiga, peaksid olema keskendunud jõustamisfaasi, selleks on oluline ka eh, kaasata huvigrupid. tahaksin küsida ka, kas komisjon kavatseb eh, kasutada eh, üleskutseid, et kaasata huvigruppe ja suurendada tehisintellekti loojaid ja kasutajaid. teiseks ei saa me loomulikult unustada seda, et eh, tehisintellekti luuakse rahvusvahelises eh, kontekstis. kas kavatsetakse midagi teha selleks, et Euroopa eh, lähenemine jõuab rahvusvahelistesse standarditesse, tavadesse, et garanteerida kaastalitlusvõime meie kaubanduspartneritega. suur tänu! suur aitäh. üritame eh, erinevaid foorumeid eh, tekitada, sest see ei ole loomulikult eh, ainult Euroopa teema, vaid kogu maailma teema. me oleme soidanud ameeriklaste luua kaubandus- ja tehnoloogianõukogu ja kui see tõesti luuakse, siis on see suurepärane koht selliste küsimuste arutamiseks samas me osaleme eh, standardite loomises rahvusvahelise telekommunikatsioonistandardite ühingus, mis eh, tähendab seda, et eh, me ta-, saame niimoodi takistada interneti täielikku muutmist. samuti standardid, mis puudutavad näotuvastamistehnoloogia kasutamist, selles me osaleme tihedalt nii kaubanduspartneritega kui rahvusvaheliste organisatsioonidega me teeme koostööd põhjustel, mida te mainisite. ja mis puudutab selget keelekasutust, siis leian, et see on väga oluline, on alati oht, et äh, me loome nii-öelda keelemulli, millest mitte keegi aru ei saa. Äh, peale asjaga otseselt seotud inimese, loodetavasti me teeme äh, Eh, sellega osas koostööd, et mõistetakse, kuidas eh, seda õigusloomet mõista, et võimalikult paljud asjast huvitatud inimesed eh, saavad põhjaliku ülevaate sellest, mida see seadus endast kujutab. Kristel Šaldamose sotsialastilistide nimel, loodetavasti ma hääldasin õigesti. Right, please, so thank you very much hääldasite küll, aitäh. juba teist korda täna on mul äh, võimalus teile esitada küsimusi ja see on väga tore. väga palju küsimusi on juba kaetud, äh, võib-olla ma küsiks natuke midagi teistsugust. olete tehisintellektiga tegelenud viimased, viimase aasta, mis äh, on Euroopas kõige huvitavam tehisintellekti kasutus, millest kuulnud olete ja mis on kõige murettekitavam eh, tehisintellekti kasutus, millega, millest teadlik olete? Eh, eh, teiseks räägitakse tehisintellektiga seotud võimalustest ja riskidest. arvan, et me võime töökohti hoida Euroopa Liidus, kasutades ehk äh, äh, mida te, kuidas te suhtute robotite maksustamisse? suur aitäh selle huvitava mõttevahetuse eest. aitäh, huvitavad küsimused. Margareete, palun. jah, tõepoolest väga huvitav. suur aitäh, et selle küsimuse esitasite. ma külastasin ühte Taani haiglat, kus on suurepärased tulemused vähi tuvastamisel. Nad olid väga entusiastlikud, kasutavad äh, tehisintellekti, et teha seda, mida nad juba väga hästi teevad. Nad ütlesid, me teeme äh, nii-öelda plokktesti, kaht, äh, analüüsime kahte kolmekümmend kolme erinevat aspekti ning äh, ning äh, kasutame erinevaid indikaatoreid, erinevaid indikaatorite kombinatsioone ja kui vaja, saadame teid edasistele uuringutele. väga raske on doktorile võrrelda kõiki andmekombinatsioone, millised eh, kombinatsioonid näitavad, et võib eh, olla oht, et tekkinud on vähk ning eh, kui on algoritme, siis on äh, võimalik analüüsida kümneid tuhandeid testi tulemusi. algorütm äh, ütleb selgelt, äh, millised kombinatsioonid on ohtlikud ning kas selle, sellist kombinatsiooni on enne nähtud mõningate vähijuhtumite juures. ma olen kindel, et nad on veel paremaks läinud kui siis, kui mina neid nägin ja juba aas-, äh, juba ühe tunniga pärast vereanalüüsi võtmist nad said äh, öelda, kui suur vähioht on. leian, et see on uskumatult hea, nad on äärmiselt professionaalsed, samas aga nad äh, panevad ennast inimese asemele, kes kardab, et tal on vähk, et, et on võimalik vähemalt äh, stressi vähendada, on võimalik kohtuda töö, tervishoiutöötajaga juba see konkreetsete küsimuste eh, esitamiseks. see on minu meelest äärmiselt hea maalähedane näide selleks, eh, kuidas tehisintellekti hästi kasutada Ka,. hirmuäratav on see, kui seda kasutatakse eh, aga jälitamiseks ka kui kasutatakse seda selleks, et uurida, kas inimene ikka rohelist tuld ootab jälle tee minekuks. see on minu arvates hirmuäratav, sest see on absoluutselt vastuolus kõige sellega, mida mina usun. ma olen nõus sellega, et võimalik töökohti Euroopas hoida ning uus tehnoloogia loob uusi töökohti ning see on just see, millele enne rääkisime, enne koolitustest, uute oskuste omandamisest, see on äärmiselt tähtis. see on väga suur osa sellest, mida me teeme, et inimestel oleks õiged oskused, et äh, uutele probleemidele vastu astuda, ma arvan, et robotid ei peaks maksustama, vaid nendest tekitatud kasumit peaks maksustama, sest on olemas inimene, ettevõte, kes äh, kasumit teenib robotite peal ning ja äh, oleks hea, et Euroopa, äh, Euroopa oleks selline koht, kus iga ettevõte mängiks neid äh, makse, mida maksma peab. järgmisena saab sõna Stefan viimase küsimuse esitamiseks pardon, excusez-moi. Merci. suur aitäh volinikule, suur aitäh sellest olulisest küsimusest, selle olulise küsimuse rääkimise eest. tahaks teile kõigepealt esitada küsimuse, mis puudutab reeglite ühetasandilist rakendamist meil on toimunud mitmesuguseid arutelusid sel teemal mehhanismide kasutusele võtmise kohta. kas komisjonil on selge seisukoht selles osas ja kas te soovite mingisugust Euroopa ametit äh, või äh, mingit muud tüüpi koordineerimist? siin räägiti sotsiaal äh, küsimusest. Äh, ma saan aru, et moratooriumist ei räägita. olen kirjandusest lugenud äh, küsimusi, äh, mis puudutasid moratooriumi häid või halbu külgi. see on ka formuleering, mis võimaldab selle küsimuse üle mitmest aspektist arutamist ning kas, kas teil äh, tehisintellekti kasutamise osas on äh, äh, veebisisu äh, haldamise kohta? suur aitäh teile uh,! Executive Vice President, I suggest since we ma arvan, et kuna äh, me oleme ajakavast äh, kõvasti oleme maha jäänud, siis ma loodan, et te vastate Stefanile ka oma kokkuvõtteid, märkeid tehes, tehes väga palju on erinevaid küsimusi tõstatatud, see näitab ka, kui äh, erinevad äh,, erineva päritoluga me oleme siin ja võib-olla sellepärast ongi see põnev äh, seda asja siin komisjonis arutada ja annan teile nüüd äh, sõna kokkuvõtete tegemiseks ja viimasele küsimusele vastamiseks. suur aitäh. kõigepealt viimane küsimus. me ei ole äh, veel äh, lõpetanud arutelu selle üle, kuidas jõu, jõu, jõustada tehisintellekti tegemist tege, teemalist seadusloomet, midagi pole otsustatud. oluline on aga see, et tegemist oleks jõustatavate seadustega, et inimesed näeksid, midagi toimub koha peal ning et see on ka seotud tehnoloogiaga, mida nad kasutavad ja riskidega, millega nad võivad kokku puutuda. mis puudutab näo tuvastamist praegusel hetkel meil on moratoorium, sest äh, tehisintellekti kasutamine avalikus ruumis äh, on piiratud äh, üldmäärusega. sest see praegusel hetkel peab olema selle kasutamine proportsionaalne ja vajalik. ma hoiataks äh, näo tuvastamistehnoloogia kasutamist avalikus ruumis, kui see pole hädavajalik. see muudab meie ühiskonda, kui selline tehnoloogia on kasutuses, äh, et on võimalik jälgida iga äh, sammu, mis astume, sest see muudab meie käitumist ja see muudab ka meie ühiskonda. arvan, et on oluline, et me ütleksime, et meie ei soovi sellist ühiskonda sest see ei ole meie jaoks vabadus, äh, liikumisvabadus ja milleks avalik ruum mõeldud on. ja lõpetuseks, äh, kui jälgime äh, veebis sisu, siis ma arvan, et juba praegu on, on juba palju tehisintellekti kasutuses selles osas, kuidas veebi sisu hallata ja kui soovitakse näiteks äh, üles laadida mingisuguseid tooteid, siis äh, on äh, väga palju tehisintellekti selleks, et aidata pakkuda hindu, et vajalikud kirjeldused oleks olemas Eh, et ja inimesed eh, pea, inimeste tööd tehakse sellega kõvasti lihtsamaks. nii et te näete, et selles valdkonnas tehisintellekt on juba olemas, aga tehisintellekt või mitte, oluline on see, kuidas platvorm haldab oma sisu, eh, kuidas nad, kui vastutustundlikud nad on, et nad võtaks maha illegaalse sisu, kuidas äh, Eh, vajaduse korral sekkuda ning arvan, et eh, siin on väga palju tehisintellekti eh, kasutuses, et ja loodetavasti teenuse osutajatel on ka sellele ligipääs ja lõpetuseks loomulikult mitte selleks, et hüvasti öelda, vaid nägemiseni, siis ma sooviks äh, öelda, et ma hindan selle komisjoni tehtavat tööd ning äh, arvan, et teie liidri roll on väga oluline, sest arvan, et äh, äh, on suur, väga lai horisontaalne huvi tehisintellekti vastu kogu parlamendis ning erinevate seisukohtade kokkupuutumine selles komisjonis on väga oluline. mul oleks äärmiselt hea meel, kui te leiaks aega Äh, arutamaks, kuhu soovime jõuda kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, kuidas kasutada tehnoloogiat, millele oleks vaja suunduda, leian, et see on just väga inspireeriv. see on väga ebatüüpiline samm, aga see puudutab seda, milliseid, millist ühiskonda me soovime ja kuidas tehisintellekti kõige paremini kasutada ja kuidas samas vähendada riski meie põhiväärtustele. suur aitäh teie kutse eest ja tänases töös osalemise eest. suur aitäh. loodetavasti olete meiega ka järgmiste arutelude juures ning nüüd äh, liigume päevakorra teise punkti juurde, milleks on arutelu äh, Äh, Andrew Wyckoffega, kes on Teaduse, Tehnoloogia ja Innovatsiooni direktoraadi direktor Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonist. loodetavasti nad ähm, saavad liituda meiega ning teha äh, meile oma ettekande ning pärast seda ettekannet on meil taas kord äh, kümnest inimesest koosnev nimekiri, kes soovivad küsimusi esitada ning kasutame samu reegleid küsimuse saab esitada kahe minuti jooksul ning vastuseks on samuti kaks minutit. ja härra Vaikov, kui te meid kuulete, siis meil on ettekanne siinpool valmis, et seda näidata ning te võite alustada, teil on sõna Mr Wyckoff, can you hear? härra Wyckoff, kas te kuulete meid? kas te kuulete nüüd mind, küsib härra Wyckoff. jah, kuuleme teid. vabandust, sellepärast ma lülitasin välja oma kaamera ja mikrofoni. aga võib-olla ei ole vaja mul kaamerat välja lülitada, kui teil on ettekanne olemas minuga on siin meie asedirektor Kirk Piiran, kes on äh, valmis osutama tehnilist abi. Äh, võtame ette kolmanda slaidi, mis on esimene sisuline slaid ettekandes. praegu ma seda küll ei näe ekraanil. My uh, apologies um,. vabandan. kõigepealt eh, annan kiire ülevaate sellest tööst, mida oleme OECD-s teinud eh, ja see koosneb kahest suurest osast. esiteks meie digitaalne projekt ning teine on konkreetsemalt eh, töö tehisintellektiga. võtame siis ette OECD digitaalse ülemineku horisontaalse projekti. meie töö digipoliitika valdkonnas algas kõneleja palub järgmist slaidi. nii, algas tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal ning meil on olnud komisjon, mis selle teemaga tegeleb alates kaheksakümne teisest aastast ning kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal algatasime digitaalse ülemineku horisontaalsete projektide seeria. see tähendab, et see hõlmab äh, suurt hulka erinevaid poliitikaid. Äh, esimeses etapis äh, kaks tuhat seitseteist kuni kaheksateist oli meil erin-, neliteist erinevat poliitikakomisjoni, kes uurisid, kuidas digitaalne üleminek mõjutab poliitikaid ning kas valdkonnad on valmis digiüleminekuks. nüüd järgmine etapp uurib sügavutis kahte tehnoloogiat, mis oluliselt poliitikat mõjutab, esiteks plokitehnoloogia ning teiseks tehisintellekt minu direktoraat juhib tööd tehisintellekti valdkonnas ning räägin sellest äh, kohe rohkem. aga praegu mainin, et äh, me kavandame kolmandat etappi, mis keskendub andmetele ning andmehaldusele, millest räägin teile võib-olla kunagi tulevikus. järgmisel slaidil näete te peamisi äh, eesmärki, selleks on digitaalse ülemineku vahendite kogum Äh, juurdepääs on võimalik sellele saada kolmel viisil. vasakul on esimene seitse erinevat poliitika dimensiooni, mida me kasutame lõimitud poliitika raamistikus, kõik, mis puudutab juurdepääsu, innovatsiooni, usaldust ja turu avatust. nüüd äh, teine on üheksa teemat, mis äh, puudutavad kõiki seitset dimensiooni ning kolmandaks on riike puudutavad leheküljed, mis näitavad riikide sooritusi ning vahendite eesmärk on aidata riikidel äh, aru saada, kas äh, riik on muutumas digitaalseks või on maha jäänud. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, algas meie töö tehisintellektiga. võib-olla kõige olulisem teie komisjoni jaoks on OECD tehisintellekti parlamentaarne võrgustik, mida meie äh, organisatsioon ühena liikmetest juhib ning esimene äh, kohtumine toimus detsembris. järgmisel slaidil näete, et meie töö keskmes on tehisintellekti põhimõtted. põhimõtteid hakkasime välja arendama kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ning kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal võtsime need vastu ministrite äh, tasandil see on esimene valitsustevaheline tehisintellekti suuniste kogum, sellega on liitunud hulk OECD riike, lisaks seitse organisatsiooni välist riiki, kokku nelikümmend neli riiki on sellega liitunud. pärast kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta maikuus selle vastuvõtmist liitus veel viis riiki sellega ning nüüd on kokku kokku viiskümmend riiki põhimõtetega liitunud. järgmisel äh, slaidil on näha, et see katab suurt osa äh, maailmast, mis tehisintellekti arendab, aga suur osa maailmast on välja jäänud, äh, sealhulgas suur osa Aafrikast. siin on vii-, meil on kõigepealt viis põhimõtet usaldusväärsete tehisintellektisüsteemide jaoks ning viis põhilist soovitust riiklike poliitikate jaoks. me teame, et tegu on kiiresti areneva tehnoloogiaga ja meie lähenemine on see, et me peame looma põhimõtted, mis peavad aja proovikivile vastu. põhimõtted on väga inimkesksed ning me tahame luua põhimõtteid, aga mitte konkreetseid eeskirju me tahame tagada ohutuse, vähendada riske, aga me ei kavatse ette kirjutada, kui palju rattaid peab mingil sõidukil olema, mis tehisintellekti kasutab, see võib praegu olla lihtsalt ennatlik. nüüd äh, kolm aspekti, mis võivad teie tööd parlamendis mõjutada. selleks on läbipaistvus ja selgitatavus, üks punkt viis äh, põhimõte äh, vastutus ning kaks punkt kolm ehk siis tehisintellekti kasutamist soodustav poliitiline keskkond. Äh, ning äh, siinkohal äh, võib rääkida ka sellest regulatiivsest katsekeskkonnast, mida mainis ka asepresident. me tahame neid põhimõtteid elus rakendada. vasakul pool on meil vaatluskeskus, mis käivitati sel aastal, selle aasta alguses see on platvorm, mis pakub äh, tõenduspõhist poliitika analüüsi ning teiseks on ekspertide võrgustik, mis koosneb äh, erinevatest sidurühmadest, sidusrühmadest, äh, kes on antud valdkonnas eksperdid. Nad pakuvad informatsiooni põhimõtete kohta ning informatsiooni kahekümne erineva poliitikavaldkonna ja selle analüüsi kohta eelkõneleja vabandab. ja lisaks on meil ka riiklike sidusrühmade poliitikate andmebaas. One ai on siis äh, ekspertide võrgustik ning seal on kolm tegutsevat töörühma. esiteks äh, tehisintellektisüsteemide klassifitseerimine, et poliitikategijad saaksid aru äh, erinevatest poliitikatüüpide kaalutlustest ja erinevatest tehisintellekti süsteemide tüüpidest. teiseks on usaldusväärse tehisintellekti rakendamine, kasutades tehnilisi ja hariduslikke meetodeid ning kolmandaks on riiklike tehisintellekti poliitikate jagamine, et me saaksime üksteiselt õppida. võtan lühidalt läbi ka mõned veel, mõned aspektid veel lisaks, millega vaatluskeskus tegeleb me edendame informatsiooni jagamist kõigi põhimõtete kohta, kasutame avalikustamist, äh, uudiste ja poliitikainitsiatiivide käivitamist. lisaks äh, me loome poliitikaanalüüse erinevate valdkondade kohta, põllumajandus, konkurents ja nii edasi ja me saame erinevaid valdkondi võrrelda ning järgmisel slaidil on näha see töö, mida me teeme andmebaasi arendamisega see aitab äh, meil eemalduda nii-öelda Hollywoodi loodud äh, ülesköetud arvamustest ja valearusaamadest ning tugineda reaalsele olukorrale. ning äh, siin on meil riiklike tehisintellekti strateegiate ja poliitikate reaalajas jälgitav kogum. see aitab jälgida reaalajas poliitikaolukordi, siin on kuuekümnest erinevast riigist üle kolmesaja poliitika ja algatuse kokku toodud. nüüd veidi ka One ai ehk siis äh, ekspertide võrgustiku tööst. seal on kolm töörühma, mis äh, võiksid kaasa aidata õigusloomele. kõigepealt klassifitseerimine. see on kasutajasõbralik raamistik mille abil äh, saame äh, klassifitseerida tehisintellekti süsteeme, näiteks keskkonna ja sektori põhiselt. näiteks tehisintellekti süsteemid tervishoiusektoris võivad äh, kaasa tuua eraelu puutumatuse probleeme, samas kui digijulgeolekus on erinevad probleemid. lisaks on usaldusväärsuse tehisintellekti töörühm, mis äh, uurib seda, kuidas usaldusväärset tehisintellekti rakendada. näite-, nad tegelevad äh, märgistamise ja dokumentatsiooninõuete küsimusega ning kolmandaks on äh, teadlikkuse suurendamise töörühm. meie eesmärk on anda praktilisi suuniseid riiklike poliitikate kujundamiseks. ja nüüd lõpetuseks järgmisel slaidil on viimane Veni diagrammi osa ja selleks on ülemaailmne partnerlus tehisintellekti valdkonnas. see loodi käesoleva aasta juunikuus, seal on viisteist asutajat. ning me tahame julgustada ja juhtida vastutustundliku tehisintellekti arendamist, mille keskmes on inimõigused. selle algatasid G7 Kanada ja Prantsusmaa eesistumine sellel on viisteist asutajaliiget, sealhulgas ka Euroopa Liit. sellega ma oma ettekande lõpetaksingi, vabandan, kui läksin üle aja, aga äh, kuulan hea meelega teie küsimusi ja kommentaare, kui teil neid on, aitäh! suur aitäh! kahjuks tehnoloogia ründab meid jälle. see on veidi irooniline, et me räägime sellest siin erikomisjonis, äh, mis puudutab tehnoloogiat, aga kahjuks teie sideühendus ei võimalda meil praegu arutelu jätkata, me teeme ühendusele taaskäivituse, et meil oleks võimalik seda arutelu jätkata. seega ma palun, et kolleegid mitte ühtegi nuppu ei vajutaks, jätke ühendus püsima me teeme taas käivituse süsteemile ning kui meil on ühendus taas loodud, siis jätkame, aitäh! Yeah. Right. It seems the connection was, was uh, done quicker than we thought. I'm so, so we, sorry. No, no worries. paistab, et meil õnnestus äh, ühendus saavutada kiiremini, kui me arvasime, nüüd meil on võimalik teid ka näha, mis rõõmustab meid väga. suur tänu, direktor Veikov teie sissejuhatava sõnavõtu eest ja läheme nüüd siis edasi kohe. asume kohe meiepoolsete kõnelejate nimekirja juurde ja kõigepealt saab sõna Rahvaparteist Maria Carvalho. palun piirduge kahe minutiga. Good afternoon uh,, thanks chair um,. tere, suur tänu lugupeetud direktor Vikov, äh, suur tänu teile teie ettekande eest. tehisintelligents on üld eesmärgiga tehnoloogia, äh, mis on oluline meie ühiskonna jaoks. OECD töö on väga oluline, aitab äh, OECD aitab väärtusi ja põhimõtteid üldisteks standarditeks kujundada ning tuua tõenduspõhisust meie poliitilise tegevuse OECD riikides ja üldisemalt. minu arvates on äärmiselt oluline, et me ehitaksime üles tugeva ning tõhusa tehisintellekti ökosüsteemi Euroopas. selleks, nagu te ütlesite oma ettekandes, on meil vaja tugevad äh, teadusuuringute äh, ja uuendus, äh, uuendustegevuse arendust. haridust on samuti vaja, oskuste arendamist, oskuste ümberõpet ja ähm, rahvaharimist, taristuarendust, arvutusvõimekuse süsteemi rahastamiseks eetilist raamistikku, üldist äh, aktsepti ja mõningate teemade puhul oleme me Euroopas juba jõudnud üsna kaugele. eetiline raamistik, väärtused, põhimõtted ja mõnede teiste teemade puhul jääme natuke endiselt maha võrreldes oma konkurentidega maailmas, nagu äh, kõrgarvuti andmetöötluse. väga huvitav on kuulata äh, teie töökirjeldust, see on olulise tähtsusega. millised on teie kommentaarid selle kohta, kuidas me saame Euroopas äh, luua tugeva tehisintellekti ökosüsteemi? et äh, pidada sammu meie teiste süsteemidega kogu maailmas. Right now. and apologies for my previous uh, technical glitch. tõlk vabandab, aga tehnilise probleemi tõttu ei jõua hääl meieni ja me ei saa tõlki. See that from some of the data I just exhibited, particularly in the academic sphere and in your public sector. Um, where more improvement could be made is more on the private sector side. tõlk üritab tõlkida, hoolimata sellest, et heli kvaliteet seda päris täpselt ei võimalda. me oleme maha jäänud äh, erasektori valdkonnas, seal on päris palju ära teha. põllumajandus põllumajandus näiteks saaks palju kasu äh, tehisintellekti vahendite võimaluste kasutamisest ning arendamisest tervishoiusektoris. Äh, samuti võiks paremini kasutada seda valdkonda. mõningad andmekogud, äh, mida me siin kasutame, ka avaliku sektori andmekogud valdkonnas nagu radioloogia, tervishoid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 Eva Kaili, palun, sotsiaaldemokraadid. paistab, et Eva ei ole saanud meiega ühendust ning äh, võtame siis ühendust äh, Renew esindajaga. Susanna Solis-Peres, palun protección de los derechos humanos fundamentales, sino también see küsimus on oluline mitte ainult inimõiguste kaitsel, vaid ka küberturvalisuse säilitamiseks. vabandust. me sinu kõne algust ei kuulnud, palun alusta uuesti. suur aitäh selle ettekande eest, võttes arvesse, kui ähm, Äh, oluline on praeguses maailmas, on ähm, koostöö mitte ainult põhiõiguste kaitseks, vaid ka selleks, et äh, küberturvalisusest garanteerida, see on äärmiselt äh, oluline osa liikmesriikide kaitsepoliitikast. praegusel hetkel on küberturvalisusel oluline osa ka rahvusvahelisest äh, julgeoleku tasakaalust, räägime sellest väga tihti, nagu Euroopal on praegusel hetkel võimalus äh, liidri rollis olla, me äh, paneme paika ka eetikanormid, kuid oleme ajast maha jäänud võrreldes konkurentidega, patentide, investeeringute äh, ja andmete osas. kas arvate, et tehisintellekt muudab tasakaalu maailmas, võimu tasakaalu maailmas ning mida teha selleks, et liidrirolli saavutada maailmas ning kuidas garanteerida tasakaal rahvusvahelise koostöö ning digitaalse suveräänsuse vahel praeguses maailmas ning milliseid meetmeid oleks, võiks kasutusele võtta riigid, et eh, vastu astuda julgeolekuriskidele, mis on seotud tehisintellektiga. tänan ähm Dr. Wyckoff, uh, at OECD, I'm sure you have a very interesting vantage point when it comes to this particular issue. see teema on kindlasti äärmiselt huvitav, uh, see rassiteema OECD jaoks, te olete siin, kõik konkurentsid on, konkurendid on uh, laua ümber, peaaegu kõik konkurendid, kõigil neist on oma seisukohad, oma konkreetsed seisukohad selle kohta, kuidas seda kuidas selles võidujooksus uh, saavutada parimat positsiooni. nii et ähm, võttes arvesse seda teie vaatenurka, teie positsiooni, kuidas te kommenteeriksite seda teemat. suur tänu, kallid kolleegid, selle teema eest. OECD-l on tõesti oma huvitav vaatenurk. meil on kolmkümmend seitse liikmesriiki ja peamiselt Euroopa, Põhja-Ameerika, Aasia Põhja-Ameerikas, Aasias ja mina ütleksin, et ma olen pigem optimistlikum kui nii mõnedki. ja paistab, et on olemas äh, rohkem võimalust koostööks tegemist on üldkasutusega tehnoloogiaga,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 eesmärgi nimel, selle asemel, et tegutseda isoleeritult. see on minu arvates ohtlik ja ei ole ka kooskõlas nende põhimõtetega, millele on üles ehitatud meie poliitilised süsteemid. ja loodetavasti äh, G kahekümne ja G seitsme tasandil on võimalik aidata kaasa mõningate erinevuste vahelisi lõhesid ületada. esimees. Eva Kaili on äh, ühenduses, esitage palun inglise keeles küsimus, teid, teile tõlget ei pakuta, kuna teil ei ole võimalik videoühendust saavutada. At least you can hear me, so I will speak in english. I want to help you uh, to thank you, Chair, for for uh, organizing this very interesting uh, event. And um,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 Eva, you got interrupted. Eva, sinu sõnavõtt katkes. võib-olla palun proua volinik või vabandust, härra Vaikov vastata. ma vabandan, et äh, minu enda video kvaliteet on nii vilets, et, äh, et tõlge on äh, praktiliselt võimatu, nagu ma aru saan mis puudutab võimalikke äh, koostöötakkeid, siis äh, üks neist on kindlasti andmevahetus see selle teema kallal me töötame OECD tasandil. ja ma olen äh, mõõdukalt optimistlik. mõningad andmeliigid võivad olla väga olulised äh, tehisintellekti alases äh, koolituses on nagu näiteks äh, andmekogumistehnika. It's not just about personal data. Um, I think the G20 is a very important spot ja see puudutab enamat kui ainult isikuandmed. G kakskümmend on oluline foorum ja sealt on tulnud palju sisendit ka meile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 the EU itself can play a very important role here. And then building on that, uh, working with the OECD member countries to create a common OECD liikmesriigides hulgas on äh, sarnaselt mõtlevad riigid töögruppide tasandil juba mõnda aega koostööd teinud. ja see aitab koostööd edendada liikmesriikide konkurentsivõime on äh, siin oluliseks äh, mõjuteguriks. tehisintellekti vallas äh, saavut-, tehtavad saavutused aitavad riiki üldisemalt muuta konkurentsivõimelisemaks. panustada tuleb rohkem teadusuuringute ja arendustegevuse faasi enne turustamist Euroopa Liit on äh, päris palju ressursse sinna suunanud, mitte ainult Euroopa Liitu. Äh, lisaks Euroopa Liidule on teisigi suuri tegijaid, nagu näiteks äh, tehisintellekti valdkonnas, nagu näiteks Kanada suur tänu, katsume teha natuke kiiremini, nii et ma paluksin kolleegidel teha natukene lühemalt küsimusi esitades ja järgmisena saab sõna härra Maximilian Krahh. suur tänu, esimees. OECD pingutused platvormi leidmisel tehisintellekti jaoks on muljetavaldavad, aga mul on praktilisem küsimus, kui ma vaatan praegust 5G tehnoloogiat, siis ma näen paljusid probleeme, sellepärast et üks riik, Ameerika Ühendriigid püüavad sekkuda, ükskõik, kui, kui ükskõik millised teised riigid äh, võtavad ühendust äh, Hiina klientidega, kui äh, tarnijatega või Hiinaga kui tarnijatega. kas ähm, on mingisugune tõenäosus, et midagi sarnast ei hakka juhtuma tehisintellekti valdkonnas? ma olen nõus, meil on vaja koostööd selles valdkonnas, sellepärast et ettevõtted on hargmaised, aga tekib risk, et äh, et kui me hakkame ühe ettevõtte tehnoloogiat rakendama ja tulemuse tu ja looma oma tehisintellekti infrastruktuuri, siis tekib hiljem diplomaatilisel tasandil probleeme. kas ähm, sarnased probleemid, nagu meil on 5G-ga, võivad tekkida ka tulevikus või olete optimistlik äh, ja arvate, et me saaksime luua rahvusvahelise koostöö raamistiku, kus me tõesti saame teha maailma tasandil koostööd tehisintellekti arenguga seoses. palun, direktor Vikov. suur tänu selle küsimuse eest pöörduksin tagasi sõnade OECD põhimõtete hulgas on olulisel kohal läbipaistvus ning usaldusväärsus. ja ma arvan, et sellega on võimalik äh, lahendada teie poolt äh, kirjeldatud probleemi juba ette. meie peame töötama läbipaistvuse standardite ja suuniste kallal, töötame selle kallal ja mõnikord äh, peame me lihtsalt äh, protsessid äh, avalikustama. tehisintellekti puhul sellest, selle abil on meil võimalik saada üle nendest probleemidest, nagu meil olid 5G-ga me töötame praegu klassifitseerimise kallal ja erinevate tehisintellekti liikide kallal me ei saa siin kõigile ühest lähenemisviisi rakendada. suur tänu. Thank you uh, for the greens uh,, Aleksandra Kiise, please. rohelised ja Aleksandra Kiise, palun suur tänu, direktor Vaikov, väga hea meel on teid siin täna siin meie ees näha. oma küsimuse esimeses osas tahaksin rääkida rahvusvahelisest koostööst, teie ise mainisite G kahtekümmend, ÜRO-s tegeletakse selle teemavaldkonnaga ja ma arvan, et praegu on meil üks probleem, nimelt iseäranis Euroopas me tahame, et äh, tehisintellektis äh, tehisintellekti reguleerides lähtutakse põhisväärtustest ning äh, põhiõigustest, aga me teame samas, et Hiina kasutab ähm, tehisintellekti rakendusi selleks, et teostada jälgimist omaenda rahvastiku üle, mille siin volinik Vestager tõi, tõi välja kui kõige põlastusväärsema selle tehnoloogia kasutamise valdkonna üldse minu küsimus teile oleks sellega seonduvalt järgmiselt, et kas, järgmine, et kas te leiate, et demokraatlikud riigu, riigid suudavad jõuda äh, nii-öelda semi-ülemaailmse kokkuleppeni tehisintellekti kasutamise küsimuses ja minu teine küsimus oleks OECD põhimõtetest ja iseäranis põhimõte üks, nagu te ütlesite, sätestab, et et tehisintellekti ähm, süsteemid võivad äh, nihkeid ja eelarvamusi äh, võimendada ähm, ning äh, see on väga oluline asjaolu. minu küsimus teile oleks, et millised oleksid teie soovitused eurooplastele selleks, et kanda hoolt selle eest, et need rahvastikurühmad, kes on juba eelnevalt haavatavas olukorras, ei leiaks ennast veelgi diskrimineeritumalt positsioonilt tehisintellekti vahendite tõttu. me tahaksime olla siin eesrinnas Mr Wikoff. härra Wikoff, palun. suur tänu nende küsimuste eest Euroopa juba kehtestab standardeid ülemaailmselt selles valdkonnas. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlamendid äh, ja nende tegevus on, on üldiselt teada ning seda tunnustatakse. ning äh, andmekaitse üldraamistik äh, väärib samuti kiidusõnu. teataval, teatavas mõttes on juba inimkeskse lähenemisviisi osas kokkuleppele jõutud, üldpõhimõtete osas on samuti teatav üksmeel ja oluline on äh, aga äh, kõrgelennuliste põhimõtete juurest liikuda ka rakenduseni. praegu on veel varane, vara midagi konkreetset öelda, heade tavade levitamine on üks asjaolu. aga riigid teevad koostööd Te õigusega ütlesite, et juba on eelarvamused ja me ei taha neid suurendada tehisintellekti äh, süsteemide kasutamise kaudu. selliseid tendentse on olnud mõningate rakenduste puhul ja seda tahame tulevikus vältida. ja mõeldes sellele, kuidas seda probleemi lahendada, siis ma arvan, et me peame mõtlema sellele, et me peame rahastama uuendustegevust ning äh, tegelema ka tehisintellekti rakenduste testimisega põhjalikumalt kui varem. ja see on nõndanimetatud äh, liivakasti lähenemine ja, ja praegu räägitakse sarnasest äh, katsetamisest nagu kliinilised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 paistab, et kaotasime ühenduse härra Vikhofiga, püüame ühendust uuesti luua. Intelligence will have to talk about the networks and connectivity because otherwise uh... me ka räägime võrgustikest ja nii edasi ja Is Mr. Pilat connected? kas härra Pilatil on ühendus? härra Pilan. Thank you very much for, for, for standing by. Um, well, we can, we can more or less, I don't know, maybe. suur tänu, et olete valmis, härra proua Liisa, küsimuse teine osa võib-olla, räägiksite sellest, see küsimus selle kohta, kuidas eelarvamusi ära hoida ja, ja kallutatud lähenemist, see on äärmiselt oluline. ma arvan, et tehisintellekt saab seda kallutatust mõnikord suurendada, mõnikord jällegi aitab see vähendada seda ning me peame vaatama, kuidas on võimalik kanda hoolt selle eest, et need rakendused, need äh, tööriistad, mida me kasutame, aitaksid äh, seda kallutatust just nimelt äh, vähendada ja parandada seda, kuidas me näiteks inimesi värbame. ma arvan, et me peame kogemustest õppima ning kogemuste põhjal kandma hoolt selle eest, et, et asjad oleksid kontrolli all puudutaksin äh, kiiresti ka enne eelmist äh, küsimust äh, tehisintellekti alane koostöö maailma tasandil, ma arvan, et üksmeel on olemas, mitmed riigid on valmis koostööd tegema, ka India sealhulgas on nõus mõningate aluspõhimõtetega, ühiste aluspõhimõtetega ning on valmis tegema koostööd. loodetavasti seda koostööd on tulevikus rohkemgi et me jõuaksime nende teemadega kaugemale. aitäh! suur tänu, härra Pilat, vastuste eest! ja aitäh, et olite valmis härra Vikhofi asendama. aeg on napp ja meil on ainult seitse minutit koosoleku aega jäänud ja tõlgid on valmis veel viis minutit, võib-olla maksimaalselt kümme minutit lisaaega andma. suur tänu neile selle eest aga sõnasoovijaid on veel kuus, minu ettepanek teile oleks, et võtame küsimused kõigepealt läbi ja kui härra Pilat äkki on valmis märkmeid tegema, siis ta saaks pärast vastused kõik ühe hooga esitada ja me saaksime kiiremini ühele poole. härra Adam Piilan, palun. Euroopa Konservatiivide Reformist Uh, thank you, Chair. suur tänu, esimees, suur tänu, härra Pilat, teile teie ettekande eest, muljetavaldav esinemine. Ameerika Ühendriikide ja Hiina rivaalitsemise mõju uuele digitaalsele maailmakorrale on kõigile näha. see bipolaarne konkurents mõjutab konkurentsiolukorda ning konkurentsivõime olukorda iseäranis tehnoloogia valdkonnas üle kogu maailma tehisintellekti usaldusväärsuse, vastutus, aruandluskohustusega seotud aspektide küsimused on üliolulised ning äh, ma tahaksin puudutada rahvusvahelist äh, koostööteemat ning ülevaimset äh, konsensust. Teie vaatenurk on horisontaalne selles küsimuses, kus te näete väärtuste vahel kõige suuremaid lõhesid, võtame Euroopa ühelt poolt ja siis teised OECD riigid äh, teiselt poolt, Ameerika Ühendriigid, Iisrael, Jaapan näiteks. ning teiseks, äh, kui suured on teie arvates võimalused äh, saavutada OECD põhimõtete üldine vastuvõtmine ja mis Äh, on selle tagajärg, et kui Euroopa Liidu, Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid otsustavad tehisintellekti reguleerida erinevalt. suur tänu ja kuue, Elena Conturo, palun. suur tänu, kas kuulete mind? jah, kuulame teid. suur tänu, esimees, suur tänu, härra Veikov, teie ettekande eest uus tehnoloogia, nagu näiteks robootika, tehisintellekti kasutamine, muudavad meie tööturgu ja igapäevaelu. tehisintellekt muudab prognooside kohaselt kogu meie töö olemust ning hakkab täiendama inimesi mõningates valdkondades, asendab need täielikult teiste ülesannetega seoses, tehisintellekt loob uutmoodi tööd ning äh, muudab meie töökorraldust igapäevaelus. OECD hiljutas, hiljuti avaldas ülevaate äh, töö maailma tulevikust ning nelikümmend, neljakümnes protsendis riikides oli suur automatiseerimise usk, kolmkümmend, kolmekümne kahe protsendi töökohtade puhul öö, oli oodata suuri muutusi selle uuringu kohaselt. tehisintellekti põhimõte puhul mainitakse aga inimosalust ning õiglast tööturu üleminekuprotsessi milliseid meetmeid peab OECD asjakohaseks selleks, et ei tekiks töökohtade märkimisväärne kadu ning et tööturu muutused oleksid õiglased. et äh, üleminek oleks tööjõu jaoks olu-, õiglane tehini-, tehisintellekti kasutusele võtmisega seoses. mind huvitab iseäranis turismisektor, kus tuleb kümme protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja äh, Kreekas Äh, märkimisväärselt suurem osa SKP-st äh, eriti äh, saare piirkondades Euroopa Liidus on see oluline. kas OECD-l on informatsiooni selle kohta, kui palju töökohti läheb kaduma seoses automatiseerimisega, tehisintellektiga? OECD tehisintellekti vaatluskeskus jälgib kahtekümmend poliitika, kahtekümmend valdkonda, aga mingisuguseid äh, prognoose turismisektorile ma pole näinud. kas te ei sooviks ka turismisektorit võtta tehisintellekti äh, vaatluskeskuse üheks äh, töövaldkonnaks? kallid kolleegid, palun esitage oma küsimusi lühemalt, vastasel korral ei saa me anda vastajatele lõppsõnavõtuks sõna. rahvapartei ja Ivan Stefanek suur tänu, härra esimees, suur tänu härra Väikliftile ettekande eest, Vaikov selle ettekande eest. tehisintellekt on arenenud palju kogu maailmas, aga paistab, et Ameerika Ühendriikides on areng kiirem kui Euroopa Liidus. ma tahaksin küsida, kas äh, saate võrrelda ehk äh, meile siin äh, tehisintellekti arengut Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriigi vahel teadusuuringud, investeeringud, reguleerimisvaldkond, õigusloomeline protsess selles valdkonnas. kuidas te neid võrdleksite? teiseks, millised oleksid teie arvates soovitavad õigusloomelised muudatuseks selleks, et tehisintellekti rakendamist tulevikus parandada? aitäh! aitäh ja järgmisena saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel Maldonada Lopes. suur tänu! jätkan hispaania keeles. suur aitäh OSCD-le selle väga huvitava raporti eest. arvan, et äh, tehisintellekt mängib väga olulist rolli pandeemiast toibumisel. pandeemia on totaalselt globaalse iseloomuga mis näitab, et äh, multilateraalsus on olulisel, on, mängib olulist rolli turismi, mobiilsuse, majandussuhete ja tööstusolukorra parandamisel. tahaksin teilt kõigepealt küsida, kas arvate, et oleks vaja luua miinimumstandardid äh, OECD poolt, et kõik äh, kasutatakse üle maailma sarnaseid miinimumparameetreid, mida mainisite oma ettekandes. ja tahaksin, et te ütleks, milliseid ühiseid kriteeriume peaks ka arvesse võtma meie institutsioonides, eriti Euroopa Parlamendis, milliseid soovitusi meile edastaksite, aitäh! For renew, Mrs Schreimacher, Schreimacher. suur aitäh ja äh, proua ähm, äh, Schreinemacher Renew nimel, suur aitäh, tahaksin samuti tänada tahaksin teid tänada teie tehtud töö eest kahjuks ei ole kõnelejat kuulda. kõnelejat kahjuks ei ole absoluutselt kuulda. Can you hear me? Yeah, all right uh,. And I also believe it would be in the interest of our arvan, et ka meie ettevõtete huvides oleks kohaldada oma lähenemist äh, võrdsete tingimuste loomiseks maailma tasandil. kahjuks ei ole kõnelejat kuulda, mistõttu me ei saa teda ka tõlkida. However, I believe that the GPAI uh, added no I am sorry, Liisi, but we. vabandust me ei kuulnud õnnetuseks äh, äh, eriti seda, mida te ütlesite, sest ühendus oli tõesti väga halb ning äh, viimane küsimus siit saalist. suur aitäh! täna on meil väga huvitav arutelu äh,. <laughs> on väga, on häid ja halbu jõupingutusi Ehm, ID kasutamisel, TI kasutamisel. Ehm, minu küsimus eh, puudutab ehm, andmekaitset. Eh, millist eh, strateegiat soovi-, tahetakse kasutada, et ühised eetilised standardid paika panna tehisintellekti jaoks. aitäh. Teil on nüüd äh, kolm-neli minutit äh, vastamiseks. Äh, palun, härra Pilat. üritan Äh, vastata kiiresti, oleme OECD-s sellega harjunud. kõigepealt see, mis puudutab väärtuseid. Äh, arvan, et väga paljus ollakse ühel meelel väärtuste osas ja sellepärast me ka põhimõtteliselt jõudsime kokkuleppele. väärtuste osas riigid on üksmeelel, kuid äh, küsimus, erimeelsuseid tekitavad pigem need küsimused nagu, mis äh, on vaja järgmisena teha, kuidas edasi liikuda, millist õigusloomet on vaja. üritame riikide vahel selliseid ähm, kogemusi jagada, praegusel hetkel oleme üsnagi, ähm, ole üsnagi <clears throat> ka, ka, palju juba edusamme teinud ja võtame õppust teineteise headest tavadest teine aspekt on siin äärmiselt tähtis. töökohtadest tõesti jäädakse ilma, kuid töökohta juuakse ka juurde. luuakse väga palju uusi töökohti selles valdkonnas, palju on nõudlust inimeste järgi, kes eh, suudavad tehisintellektiga töötada. nii et eh, jah, tõepoolest inimesed, mõned inimesed jäävad töökohtadest ilma, kuid samas tekivad uued töökohad, haridus, eh, loomulikult eh, elukestev õpe on äärmiselt olulised, sotsiaalne kaitse on väga oluline, turism. meil on väga väike rühm inimesi, kes sellega tegelevad OECD-s, loomulikult kui eh, on sellega mingisugune küsimus, siis sellega loomulikult töötatakse edasi. ning mis puudutab nüüd Ameerika Ühendriike, siis Ameerika Ühendriikidel on huvi erainvesteeringute, idufirmade vastu, strateegiliste investeeringute vastu ning eh, selles on ka põhierinevus Euroopa eh, eh, teadus on väga tugev selles valdkonnas, kuid see ei too endaga kaasa erainvesteeringuid, kuid oleks äh, hea, kui ähm, oleks võimalik tehnoloogiat tänu investeeringutele võimalikult hästi kasutada ning õigusloomeliselt ootame küsimusi. kuigi sellega me eriti ei tegele, me üritame aru saada, millised äh, küsimused on need, millega edasi töötada ning mis puudutab välispoliitikat, siis äh, Äh, ma arvan, et väga laiapõhjalisi muudatusi ei ole oodata ning äh, arvan, et seda arutati täna ka varem ning lõpetuseks, äh, kui, vabandust, kui ma mõningatest küs-, aspektidest ei kuulnud ei osas, meie ei tegele otseselt selle küsimusega. arvan, et Ehm, saame sellest pikemalt rääkida tulevikus, alustasime sellega tööd alles äh, kuu aega tagasi, siin on mitmed võtmeküsimused, millega peab põhjalikult äh, tegelema ja loodetavasti see tähendab ka äh, ühistegevust, loodetavasti riigid soovivad koos töötada ja koos tegutseda ning loodetavasti aitab see meil ka tihendada ja tugevdada rahvusvahelist koostööd. suur aitäh teile, juhataja! suur aitäh, äh, imetlusväärne, suur aitäh ka teie kolleegile äh, sõnavõtu eest, aitäh kolleegidele, nagu nägite, meile just öeldi e, presidendi otsusest äh, novembri lõpuni toimuvad kõik kohtumised ainult veebis. nii et see on, äh, nii et arvatavasti see on üks viimaseid koht-, see on viimane kohtumine, kus me näost näkku näeme, kahju see on, aga nii see paraku on praegusel ajal. meenutan teile ühtlasi ka, et homme kutsus Naisõiguste komisjon meid äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimust veebist ja ma loodan, et võimalikult paljud kolleegid äh, osaleksid, mina ei saa kahjuks sinna minna, kuid proua Kumbula äh, on nõus äh,